no friendly. Right, okay. Could you, could you please take your seat? palun võtke istet ja siis me saame alustada eh, fiskaaldistsipliini ja eh, riigi rahanduse jätkusuutlikkuse teemaga. Eh, meil on aega väga vähe, me oleme juba ajakavast maas ja meil on iga kõneleja kohta kaks minutit aega. see on tegelikult sõltuv sellest, kui palju inimesi sõna soovib. ja Eh, nüüd on ka sõnasoove, eh, mida ei ole rahuldatud eh, eelmise aruteluvoolu jooksul ja öeldi, et need inimesed saavad esimesena nüüd sõna, aga mina seda teha ei kavatse. kui keegi tahab nüüd sellel uuel teemal sõna soovida, siis palun, sõna saada, siis palun esitage oma sõnasoov uuesti ja meie järgmine arutelu äh, toimub järgmiselt. meil on Euroopa Parlamendist kaks raportööri, kes äh, tegelevad selle nii-öelda äh, kahes õigusloomelise paketiga, mis tuleneb kuuesest õigusloomelisest paketist. Nendeks inimesteks on härra Gozes ja proua Ferreira, kes mõlemad esinevad lühikese avaldusega. ja siis anname me sõna mm, parlamentide raportööride esindajatele Äh, üks äh, esindaja on pärit Läti parlamendist, äh, tema on härra Reirs ning lisaks temale esineb ka Austria Rahvusnõukogu esindaja härra Kreiner Nemad teevad ka omalt poolt lühikesed avaldused ning pärast seda jätkub arutelu kõigi osalejate osavõtul ehk siis äh, palun, kui te tahate selle arutelu raames sõna võtta, siis äh, palun äh, andke sellest uuesti kirjalikult märku ja kui te eelneva arutelu jooksul sõna ei saanud, siis pange nüüd selle sõnavõtu soovile tärnike juurde, et ma sellest teadlik oleksin. nüüd saab sõna härra Kosees, palun. suur tänu, lugupeetud president Alan Lamassoure juhatas siit meie esimese vooru, ütles, et siin on siis meie kui meie töögrupi töö ütles, et siin on tegemist eelarvekärbete sõpradega, see, see paraku mõjutas meie osalust, nagu ma näen, meid on vähe kohal, aga me räägime siis kahest määrusest, mille kohta on ettepaneku teinud komisjon ja need on mõeldud täienduseks ähm, kuus paketile ja minu, mina olen raportöör järelevalve küsimustes ähm, ja see käsitleb siis äh, liikmesriike, kus äh, on ülemäärane eelarve puudujääk ja mis äh, ohustab euroala ja samuti määrus käsitleb riigivõlakriisi ja loomulikult on mitmeid ettepanekuid sellega seoses. riikide liigne võlakohustus ma ei pea sellest väga põhjalikult rääkima, aga igal juhul äh, selle tagajärjed võivad olla väga tõsised nii liikmesriigile endale kui ka äh, majandus, sotsiaal ja tööhõive olukorrale üldisemalt. Need äh, kuus seadusandlikku ettepanekut, mis olid kuus paketis, vajavad tugevdamist, seda kavatsetakse siis teha majanduskasvu soodustades ja teostades järelevalvet. mõningad liikmesriigid praegu on vajanud finantstoetust. meil on vaja ennetav tegevus on igal juhul eelistatav sellises olukorras, aga Euroopa Liidul ei ole vajalikke vahendeid, et selleks, seda ennetavat tööd teha ja seetõttu ongi siis parlament väsi-, valmistanud ette need kaks äh, teksti, äh, mille üle me praegu arutleme. komisjoni ettepanek, äh, mis puudutab esimest teksti, on, toob kaks suurt muudatusettepanekut ja majandusministrite nõukogu ei viinud sisse suuri muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekutes, panekusse. parlament on omalt poolt lisanud siiski oma kaalutlusi ja lisandusi. me oleme püüdnud juriidilist olukorda selgitada, valitsusvaheline kokkulepe, me oleme puut-, püüdnud ka Äh, juhtida tähelepanu sellele, et sellel kokkuleppel on oma erinevad huvigrupid, me püüame nii-öelda aktsionäride mõistme sisse viia. me kavatseme selle kohta muudatusettepanekuid esitada. huvitaval kombel majanduskomis-, majandusministrite nõukogu, mis puudutab komisjoni ettepanekut tugevdatud järelevalve vallas ei juhtinud tähelepanu sellele, et nõukogule puuduvad igasugused viited komisjoni tekstis ja nõukogu äh, puhul ei ole nad äh, nad ei ole sellele tähelepanu pööranud, mis on tegelikult üllatav, ma ei tea, kas lihtsalt jäi kahe silma vahele või on sellel mingi konkreetsem põhjus. ja siis veel. Euroopa Parlamendi esimeeste konverents arutles ja suhtus positiivselt seda asjaolu, et liikmesriik, kes on Äh, maksete lõpuni ei jõudnud. Äh, pannakse, nende puhul pannakse paika juriidilise kaitsemehhanism, mis võimaldab äh, riigil kasutada sobivaid toetusmäärasid, et olukord jällegi kontrolli alla saada. aga nüüd jätkakem arutelu, sellepärast et äh, me peame ju lähtuma oma töös demokraatlikest äh, põhimõttest äh, ning andma võimaluse kõigile sõna sekka öelda. Um... suur aitäh! me hakkame nüüd äh, aega võtma, et inimesed näeksid, kui kaua nad on kõnelenud, järgmisena saab sõna härra, vabandust, proua Ferreira. Äh, palun äh, püüdke viie minutiga hakkama saada, aitäh. suur tänu, proua esimees. nagu minu kolleeg Koses just äsja ütles kaasati Euroopa Parlament väga aktiivselt läbirääkimistesse teiste institutsioonidega, kui me rääkisime läbi kuuikpaketi üle. ja me kuuikpaketi läbirääkimistel olime me toona lõpufaasis, kui kahekümne kuuendal novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal see pakett ähm, avaldati ning samal ajal tegi Euroopa Komisjon veel kaks uut teatist selleks, et äh, eelarve kontrolli tugevdada Euroopa Liidus ja nägi ette veel ka eraldi reeglid euroala kohta. ma tahaksin sellest mõlemast tekstist natukene lähemalt rääkida nagu kolleeg just äsja mainis, on äh, leping valitsustevahelist lepingut äh, laiendatud äh, alates novembrikuust ja üheks töö eesmärgiks on seda lepingut ähm, kooskõlastada teiste seadustekstidega. ja seepärast äh, tuleb meil nüüd see kaksikpakett välja töötada. mu kolleeg Koses ütles juba, et tema tegutseb selles valdkonnas, mina äh, vastutan raportöörina määruse kaheksasada kakskümmend üks ees, tegemist on komisjoni algatusega, millega tehakse ettepanek, et liikmesriigid peavad oma eelarvemenetluse, menetlust äh, kooskõlastama eriti just ajalises mõttes ja et Euroopa Komisjonile antakse järelevalve kontroll selleks, et äh, vähendada riske, mille kohaselt ei peeta kinni liikmesriikidele peale pandud eelarvenõuetest. ning meie avakavas on paika pandud neli eesmärki. esiteks on väga tähtis, et toimuks kuulamine Euroopa majanduspoolaasta kohta ja see majanduspoolaasta kontseptsioon tuleb kooskõlastada liikmesriikide eelarvemenetlusega. samal ajal on tähtis, et vastutus liikmesriikide tasandil jääks püsima ja et ka sekkumisvõimalus jääks püsima, sellepärast et me räägime siin praegusel hetkel demokraatlikust legitiimsusest eelarvedistsipliini puhul ja sellepärast on need tähtajad komisjoni teatises paika pandud ja neid tuleb kohandada selleks, et meil oleks tõesti võimalik äh, ka leida aega eelarve koostamiseks ähm, ja et meil oleks võimalik samal ajal kinni pidada demokraatlikest nõuetest ja et liikmesriikide parlamendid säilitaksid oma demokraatliku õiguse eelarve üle otsustada. see oleks meie esimeseks eesmärgiks. teiseks, äh, tasakaal komisjoni õiguste vahel, mida tahab parlament tugevdada, aga samal ajal me ei räägi mitte ainult äh, sellest, vaid meil tuleb säilitada ka liikmesriikide sekkumisõigus ning kolmandaks ei tohi me ära unustada nõukogu rolli. nõukogu peab äh, kindlustama tasakaalu erinevate liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel ühelt poolt ja teiselt poolt erinevate ülejäänud institutsioonide vahel. mõtlen siin näiteks lihtsalt kõiki Euroopa Liidu institutsioone ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamente. kolmandaks on väga tähtis, et meie töö oleks järjekindel. eelarvemenetlus peab olema koos kõlas soovituste ja õiguslike aktidega mis praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil kas kehtivad või mida välja töötatakse. riiklikul tasandil on väga tähtis riiklike tegevuskavade rakendamine, väga tähtis on, et meil oleks stabiilsuse ja konvergentsi, konvergentsiprogrammid, millest peetakse kinni ja ka Euroopa Liidu tasandil on meil hindamisvõimalused äh, eriti just majanduskasvu kohta, tööturu kujundamise kohta ja tasakaalu nihete kohta. komisjon hindab iga liikmesriigi eelarvemenetlust ja selle analüüsi puhul ei peaks lähtuma mitte ainult tasakaalu eelarvest, mis peaks olema kooskõlas konvergentsi plaaniga ja tasakaalu nihete kõrvaldamise plaaniga. tähtis on aga, et see eelarvemenetlus oleks täiesti kooskõlas nende iga-aastaste ja mitmeaastaste soovitustega, mida komisjonile teha, vabandust, mida liikmesriikidele tehakse. me oleme veendunud ja seda esimeste konverentsil ka juba arutati, me oleme nimelt veendunud, et see tugevdatud kontroll eelarve üle erinevates liikmesriikides peab olema äh, et sellele peab lisaks olema ka muud meetmed, nagu näiteks riigivõla vähendamine. ja peale selle on tähtis leida võimalusi äh, riigivõlgade tõhusamaks vähendamiseks meil on vaja veel ühte lisafondi nende riikide jaoks, mis ei ole praegu uutesse programmidesse kaasatud. see oleks meie neljandaks eesmärgiks ja selle neljanda eesmärgi kallal teeme me siin Euroopa Parlamendis töös ja me oleme veendunud, et meil on võimalik see töö edukalt lõpetada. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Rees, eh, kes tuleb Lätist. Cienema prekšsadatājs kundze cienījamās dāmas. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu. Äh, konsolideerimine, mis toetaks majanduskasvu, kas see on võimalik, tegemist on tõesti kahe nähtusega, mida on võimalik ühitada ja me peame seda võimat, selle võimatu poole püüdlema äh, finantsstabiilsus aitab meile kriisi seljatada, meil on vaja tasakaalustatud eelarvet äh, selleks, et me saaksime edasi minna ja see kriis selja taha jätta. me peame tugevdama solidaarsust, jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopa Liidus tervikuna, Euroopa Liidu riikides, jätkusuutlik reform tööpuuduse vähendamiseks, majanduskasvu suurendamiseks on kindlasti Euroopa Liidu päevakorras tähtsal kohal aga paraku ma pean tõdema, et kahe viimase aasta jooksul ei ole meil olnud õnnestunud äh, selles valdkonnas äh, saavutada äh, positiivseid tulemusi. ma arvan, et kõik on rahul sellega, et struktuurilised reformid mis, mille tulemused on jätkusuutlikud, on raskeks ülesandeks, aga riigid, kes praegu seisavad äh, silmitsi kriisiga, äh, teile võin öelda, et äh, kui on täidetud kolm eeltingimust, on võimalik siiski edu saavutada. kõigepealt tuleb kokku leppida reformi tee küsimuses, siis tuleb üht, ühiselt, ühtselt reformi ellu viia ja tuleb saavutada ka üht, ühiskonna toetus. me ei tohiks seda nende kolme äh, eeltingimuse osa tähtsust, ala tähtsustada. tegemist ei ole mitte ainult teoreetiliste kaalutlustega, me oleme neid ise omal nahal Lätis tunda saanud. ja kahe tuhande üheksandal aastal saabus meile kriis pärast suurt skp suuri majanduskasvu näitajad ja nüüd äh, oleme pidanud püksirihma pingutama, meie eelarve puudujääk on, äh, on vähenenud, äh, me oleme oma konkurentsivõimet tõstmas, oleme viie nende liikmesriigi hulgas, kelle puhul krediidiagentuurid prognoosivad kõige suuremat majanduskasvu kahe tuhande kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja ja meie majanduskasvu näitajad on tõusnud isegi kiiremini, kui me oleksime osanud oodata. riigieelarve puudujääk on vähenemas ja ma võin teile kinnitada, et Läti äh, äh, äh, näide on suurepäraseks tõendiks, et majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine on võimalik, loomulikult meie lahendust ei saa mehaaniliselt üle kanda teistesse riikidesse, aga abi võib meie kogemustest siiski olla. lugupeetud daamid ja härrad, eelmisel sügisel, kui võeti vastu kuus pakett majanduse juhtimise ettepanekute pakett, komisjon on esitanud on veel kaks ettepanekut ja me oleme saavutanud ka fiskaalkokkuleppe osas üksmeele ja kõik need on head meetmed, mis aitavad, meetmed, mis aitavad riigieelarve puudujäägi ohtu vähendada. hoolimata sellest, et need meetmed on ette nähtud ainult euroala liikmetele, Läti kui tulevane euroala liige Äh, kavatseb nendest äh, põhimõtetest kinni pidada. lugupeetud daamid ja härrad, äh, meie oleme oma reformikavast hästi kinni pidanud. kas on olemas mingisuguseid tagatisi selle kohta, et meie endiste aegade kogemused ei muutu taas äh, igapäevaks ja me hakkaksime, ei hakkaks kulutama rohkem, kui teenime, me oleme selle kohta ka meetmeid võtnud. oleme saavutanud eelarve osas kokkuleppe ning äh, toonitada tuleb seda, et äh, Lätis on keelutatud, äh, keelustatud praktika, mille üle Euroopas praegusel hetkel ainult arutletakse. me oleme olnud me oleme teinud seda selleks, et äh, kriisist tõesti lõplikult üle saada, oleme äh, muutnud oma eelarve juhtimist, äh, me ta-, oleme nüüd e riigieelarve menetluse muutnud jätkusuutlikumaks, me võtame igal aastal vastu riigieelarve kulutused kolmeks aastat, siis jät-, algab riigieelarve planeerimine ja Äh, õigusloomeline äh, töö äh, täiendas meie raamistikku ka põhiseadust muudatustega, kus määratleti ära ka täpselt parlamendi vastutus. töötame ka praegusel hetkel eelarvedistsipliini seaduse kallal, mille eesmärgiks on määratleda konkreetsed arvulised näitajad iga-aastaseks eelarvemenetluseks. see võeti, see seaduseelnõu võeti esimesel lugemisel vastu, see loob tasakaalustatud eelarvele vajalikud tingimused ja ähm, kõik need kogu selle töö tegime enne lõplikku eelarveprojekti vastuvõtmist, enne äh, meie fiskaal, enne fiskaalkokkulepet ja enne äh, kui langetasime automaatsete korrektsioonimehhanismide osas kokkulepped ja äh, Läti on vastu võtnud juba, juba kohaldanud, üle võtnud äh, fisk-, fiskaal kokkuleppes äh, kokku lepitud küsimused. fiskaalkokkuleppe osas peavad kõik liikmesriikide parlamendid saama osaleda äh, Euroopa äh, jätkusuutliku fiskaalsüsteemi ülesehitamistöös. olen veendunud, et majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine on võimalik, aga meil on vaja ka ühiskonna äh, toetust. suur aitäh, ma tahaksin äh, tuletada kolleegidele meelde, et äh, praeguseni olen saanud ma vaid viis sõnasoovi ähm, ja ma ei hakka rahuldama neid sõnasoove, kes ei saanud sõna eelneva arutelu raames. kui te soovite sõna, siis palun andke sellest uuesti märku. igal juhul nüüd saab sõna härra Rainer, kes esindab Austria Rahvusnõukogu. suur aitäh, viimase kolme poole aasta jooksul oleme meie parlamendisaadikutena äh, püüdnud äh, finantskriisile tulla välja õigete vastustega. finantskriis sai siis alguse kahe tuhande kaheksandal aastal. finantskriis muutus majanduskriisiks äh, ja paljudes Euroopa riik-, regioonides muutus ta ka sotsiaalkriisiks, kus tööpuuduse määr kasvas eriti just noorte hulgas ja sellele lisandus ka riigivõlakriis kriisi põhjuseks on minu arvates esmajoones reguleerimata finantsturud, teiseks euroriigi, eurotsooni riikide majanduste tasakaalustamatus ning lisaks on veel teisigi põhjuseid. kõigepealt tahaksin rääkida reguleerimata finantsturgudest. ma arvan, et me oleme astunud mitmeid olulisi samme selleks, et paremini reguleerida neid turge võrreldes kriisieelse ajaga ja meil on mõned äh, sammud veel mm, poole peal. üks asi, millega ei ole veel lõpuni jõutud, on äh, luua äh, finantstehingu maks lisaks sellele eh, ei ole me eh, suutnud saavutada ka selle, seda, et eh, finantssektor ka vastutaks nende kulude eest, mis kaasasid meie riikidele ja ühiskonnale selle kriisiga. nüüd teise küsimuse juurde, ma arvan, et kuuene õigusloome pakk pakt, kahene pakt, eh, fiskaalkokkulepe, eh, Euroopa poolaasta, need kõik on väga olulised sammud, mis on astutud selleks, et parandada läbipaistvust meie riikide vahel, selleks, et parandada eh, usaldust ja usaldusväärsust meie riikide vahel, selleks, et parandada järelevalvet. aga ma arvan, et need sammud on mõistlikud ainult siis, kui me lõppude lõpuks neid saavutatud asju, paremat läbipaistvust, usaldust ja järelevalvet kasutame ka ära selleks, et reguleerida oma riikide finantseerimist. kui me räägime eurovõlakirjadest, Euroopa Keskpanga poolt pakutavatest äh, rahalisest vahendit, vahenditest, äh, siis äh, see kõik ei ole nii väga oluline. oluline on see, et meil on vaja ette ennustatavaid ja madalamaid intressimäärasid, mis on sõltumatud finantsturgudest kolmas äh, punkt, äh, nimelt äh, jõukuse ja sissetuleku ebaõiglane jaotus, ma arvan, et selles vallas me ei ole piisavalt veel teinud, ma leian, et vaeste ja rikaste vaheline lõhe on väga suur, me maksustame mm, tulu, mis on saadud, tehtud töö eest kõrgemalt kui kapitaliga tehtud tehinguid, ma arvan, et finantstehingu maks peaks olema mm, meie tulevikusüsteemi osaks, aga see ei saa olla ainukene osa ja me peame selle küsimusega kindlasti rohkem tööd tegema kui varem. kui vaadata viimast suurt finantskriisi ja seda, kuidas Ameerika Ühendriigid sellest üle said, siis äh, üks peamisteks punktidest äh, oligi see, et kõige rikkamad maksaksid ka äh, õiglase osa maksudena riigikassasse Äh, ähm, ja see, mis äh, Ameerika Ühendriikides tehti, mida äh, härra Roosevelt tegi ja tema järglased tegid, võib-olla on e-, Euroopat silmas pidades liiga ambitsioonikas, aga see on midagi kindlasti, mida me võiksime silmas pidada. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et me oleme teinud väga olulisi samme reguleerimisvaldkonnas ja tasakaalunijäätega tegelemise valdkonnas, aga veel on väga palju vaja ära teha ma tahaksin öelda, et me peaksime kõigepealt tegelema finantstehingumaksuga, teiseks äh, peaksime äh, äh, tagama selle, et kõige rikkamad maksaksid ka õiglase osa maksudest ja ma arvan lisaks sellele, et riigivõlakriisi on võimalik ületada ainult majanduskasvu ja töökohtade loomise valdkonnas ja mitte ainult säästumeetmeid rakendades ääretult oluline on see, et me tagaksime majanduskasvu oma koduriikides ja et me hoiaksime ära eh, tööpuuduse suurenemise, et me vähendaksime tööpuudust ehm, ehm, minu koduriigis eh, on võrdlemisi madal eh, tööpuuduse määr, aga see on siiski veel liiga kõrge ja ma tahaksin kommenteerida ka ühte e, intervjuud, e, mille üks Euroopa Keskpanga kõrge esindaja andis Wall Street Journalile. E, ta ütles seal, et Euroopa sotsiaalheaolu või hoolekandemudel on kadunud, mina sellega nõus ei ole. hoopis vastupidi, nendes riikides, kus meil on hea sotsiaalsüsteem, on kriisist palju paremini üle saadud kui nendes riikides, kus see süsteem ei ole nii tugevalt juurdunud. teiseks tahaksin öelda, et Äh, minu arvates ei ole tulevased valimised riskiks või probleemiks, äh, ma äh, leian, et kui valimisi ei ole tulemas, et selline olukord on probleemiks, sest et ma olen demokraat. ja kolmandaks ma tahaksin öelda, et mina börsiuudiseid hommikuti esimese asjana ei loe ja mina soovitaksin kõigil keskenduda börsiuudiste asemel tööpuudust puudutavatele uudistele, aitäh! Okay, thank you very much. Everybody, we can now move on. suur aitäh ja nüüd eh, saame liikuda edasi eh, üldise arutelu juurde ja eh, mul on hea meel öelda, et kõik sõnasoovijad esindavad riiklikku parlamenti ja seda meil ongi just vaja selleks, et meie raportöörid saaksid oma tööd teha. ja nüüd on sõnasoovijate arv kahekordistunud. kui on veel keegi, kes tahab sõnasoovist märku anda, siis palun tehke seda. kõigepealt saab sõna Philip Martini Äh, Prantsuse senatist. Merci beaucoup, madame la president. J'ai. suur tänu. mul on kaks küsimust. kõigepealt proua Ferreirale, äh, mis puudutab äh, riigi ja võlga riikides, kellel veel ei ole raskusi, ma ei tea täpselt, kuidas seda on käsitletud olemasolevate vahenditega ja proua raportöör, ma tahaksin äh, rõhutada, kui oluline on minu meelest äh, eelarvekavade äh, mõte nii, nagu see on praegu Euroopa Liidu tekstis, Euroopa Parlamendi tekstis olemas, viieteistkümnendal oktoobril eelarve keskpikkade eelarvekavade tutvustamine, ja lõplik tutvustamine viieteistkümnendal aprillil. ja me peame, me ei tohi unustada seda, et et loomulikult äh, kogu selline menetlus muudutab ka õigusloome protsessi, seal pole, sinna pole midagi parata, see lihtsalt on nii. ja sügisel peab parlament käsitlema eelarve muudatusi, eelarve koostamist, äh, enne kui äh, saab seda arutleda niisiis äh, järgmise aasta eelarvekava peab võimaldama Euroopa institutsioonidel kujundada ettekujutus mitte ainult kulude arengust, vaid ka sellest, millistes tingimustes neid kuju, kulusid äh, teostatakse ja äh, lisaks äh, normidele peab äh, suutma dokumentidest põhjendada kulude arengut rubriigi kaupa. Prantsusmaal Äh, on meil kaks finantsseadust, üks käsitleb riigieelarvet ja teine äh, raportöör, härra Evüür, Rahvusassamblee raportöör on siin, et käsitleb meie sotsiaalkindlustust. Äh, tegemist on suhteliselt erilise süsteemiga Euroopas ja ja kuidas me, me peaksime seda käsitlema ka selle eelarve kava ka seoses, kas äh, Euroopa Liit soovib neid kahte dokumenti äh, ühiselt käsitleda või eraldi käsitleda ja eelarve planeerimisega seoses on üks asjaolu, mis jääb mulle arusaamatuks. erinevus keskpikkade eelarvekavade ja stabiilsuskavade vahel. kas esimesed asendavad teised või kuidas või rakendatakse kahe dokumendi puhul lihtsalt erinevaid meetodeid? suur tänu! suur aitäh! oleks abiks, kui teil lisaks küsimustele on ka ettepanekuid. ja nüüd annan sõna Linda Harrisonile, kes esindab Ühendkuningriiki ja kes on Euroopa Liidu majandusasjade alakomisjoni esimees Lordide Kojas suur aitäh, kõigepealt ma tahaksin kommenteerida Euroopa poolaastat, mina esindan opositsiooni. Äh, David Ledington, äh, Euroopa minister, tervitab äh, aga Euroopa poolaastat mina olin EMAK-i komisjoni liige siin Euroopa Parlamendis, tol ajal me kõnelesime äh, majanduspoliitika üldsuunistest ja ma leian, et Euroopa poolaasta on selle projekti edasiarendus, mis omal ajal jäi võib-olla täielikult rakendamata. eelmise aasta märtsikuus tulime me välja oma esimese raportiga äh, finantskriisi kohta. me otsustasime või leidsime, et äh, poliitilist otsustavust jäi puudu. me leidsime ka, et äh, ei ole mõistlik äh, riiki äh, rünnata, kui ta on niigi raskes olukorras. ja eelmisel kuul me avalikustasime veel ühe raporti, kus me ütlesime, et ääretult oluline on see, et konkurentsivõime ja majanduskasv oleksid prioriteediks Euroopa Liidus. ja härra Barrosoga oleksin ma tahtnud äh, rääkida pikemalt äh, sellest, mida ta ütles äh, ühtse turu lõpuleviimise kohta. me peame olema väga usinad selleks, et siset turg lõpule viia. ma arvan, et kui ma oleks äh, seda varem suutnud teha, siis me ei oleks nii suurtes äh, raskustes ka olnud. Äh, oma teises raportis keskendume me Euroopa Keskpanga küsimusele. me küsi-, tegeleme sellega, et ta annab laene välja, me leiame, et see on suureks abiks, aga me ütleme, et ta ei tohi kindlasti ületada oma põhikirjas toodud pädevusi, me leiame, me Äh, käsitlema ka eurovõlakirjade küsimust, äh, härra Barroso rääkis projektivõlakirjadest ja erasektori kaasamine oleks üldiselt tervitatav ja see aitaks kaasa Euroopa äh, majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmisele. me tervitame oma viimases raportis kolmest õigusloome paketti äh, ja äh, ka abi Kreekale äh, me toetame ka pankade konsolideerimist. vaatamata sellele, et Ame-, Suurbritannia valitsus on otsustanud mitte liituda kahekümne seitsme riigi poolt alla kirjutatava fiskaalleppega, ja äh, Ühendkuningriigi valitsus leiab, et äh, ühisturu äh, ühtsus võib saada ohustatud. me leiame, et seda turgu saab aga kaitsta, kui Ühendkuningriik ka alla kirjutaks me ei tea, mida Äh, valitsus konkreetselt otsustab äh, finantstehingu maksu osas ja muudes sarnastes küsimustes, me ait-, me leiame, et see aitaks kaasa äh, omavahendite küsimuse lahendamisele. Ähm, mina oleks tahtnud härra Barroso käest küsida nendel teemadel ähm, ähm, ja ma mm, mõistan, et härra Semeta, kes minu komisjoni ees eelmisel äh, nädalal käis, äh, ütles, et äh, inimesed on veel avatud selle kõigega seoses, nende teemadega seoses. me oleme avaldanud ka teisi aruandeid ja raporteid, mis puudutavad riikide mm, reitingute määramise ameteid Äh, me leiame, et ei ole hea mõte e, e, et selline reitinguagentuur oleks pärit Euroopa Liidust, äh, mis reitingud annab. ma tahaksin lõpetuseks öelda, et me avaldame oma raporti äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta eelarve küsimuses. see eelarve peab olema paindlik, see peab tagama selle, et Äh, järgida tuleks Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid äh, ja me tahame, et Euroopa lisandväärtus oleks paremini defineeritud äh, selleks, et me mõistaksime, miks me peame tegema asju Euroopa tasandil lisaks riiklikule tasandile, aitäh! suur aitäh! Äh, kui kõik nii pikalt sõna võtavad, siis ei ole aega vastuste kuulamiseks, äh, aga loomulikult me tahame ära kuulda selle, mida teil öelda on. tegemist on äh, dilemmaga, järgmisena saab sõna Portugali kolleeg, kes on eelarvekomisjoni esimees, palun. Eh, jah, suur tänu. tahaksin Euroopa Parlamendi ja ka liikmesriikide parlamentide esindajaid äh, tervitada ja olen nõus härra Lamassuuriga viimases punktis, ma nimelt küsisin ka juba siis sõna, äh, ma leian, et meil tuleb tõesti dialoogi liikmesriikide parlamentidega parandada. Portugali parlament äh, oma eelarve rahandus ja ka Euroopa asjade komisjoni töös on väga palju kuus paketiga arvestanud. Äh, kolleegid, äh, teie kolleegid Ferreira ja ja paar veel on tegelikult ka osalenud meie koosolekutel. mis puudutab äh, kuus paketi, siis me oleme tõesti oma nõus kohandama oma tegevust kuus paketi nõudmistega. ja siin tulebki endalt nüüd küsida, mis on kõige tähtsam. ma leian, et tänane kohtumine on väga tähtis, sellepärast et Euroopa majandus poolaasta aitab luua lisandväärtust, aitab Euroopal õigeaegselt reageerida. tuleb selgeks teha, et praegune probleem on Euroopa vastuste probleem tegemist ei ole Itaalia, Hollandi või Kreeka probleemiga, tegemist on Euroopa probleemiga. ja meil on vaja rohkem kooskõlastusi ja vähem natsionalismi. meil on vaja poliitikaid paremini kooskõlastada ja meil on vaja rohkem solidaarsust. me peaksime vältima isolatsiooni sattumist ja vähem on meil vaja ka riiklikke äh, seisukohti, seepärast on minu arvates ka see eelarveleping väga tähtis, millele me sellel nädalal alla kirjutame, samamoodi nagu kuus pakett ja kaksikpakett, need on tähtsad, kõik, mis meile on esitatud, on tähtis. ja välja tuleb just see, et meil tuleb eelarvete koordineerimisele keskenduda. see on kõige tähtsam, väga tähtis on, et me teeksime sarnaseid püüdlusi ka maksupoliitika kooskõlastamisel Portugalis on väga palju ettevõtteid, kes on äh, börsil, aga kelle, äh, mil, mille asukoht, registreeritud asukoht on kuskil äh, Euroopa maksuparadiisides. meil tuleb ka majanduspoliitikat edendada. meil ei ole siiamaani tehtud mitte midagi selleks, et tööpuuduse vastu võidelda. ei ole piisavalt äh, püüeldud äh, finantssektori reguleerimise poole. meil ei ole praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil mitte mingit sekkumist sellesse valdkonda. seda on näha ka selles mõttes, et siiamaani on väga raske olnud äh, finantstehingu maksus mida, osas midagi ära teha või siis ka ühisvõlakirju sisse viia ja president ütles juba seda, et ka projektivõlakirjade vastuvõtmine on olnud siiamaani väga keeruline. majanduspoolaastal on mõtet ainult siis, kui majanduse koordineerimine toob endaga kaasa rohkem Euroopat. kui me pöördume tagasi Euroopa vaimsuse poole, mitte aga ei killusta Euroopat. meil ei ole vaja Euroopat, kus kõik, eriti just noore, vabandust, suured riigid hakkavad stabiilsus pakti reegleid rikkuma ja kus lõppude lõpuks öeldakse, et probleemiks ei ole mitte kõik, vaid ainult mõni üksik riik. meil on vaja ka riiklikke püüdlusi, riiklikul tasandil tuleb püüelda ja Portugalis toimus meil väga tõhus, intensiivne, sügav arutelu. me oleme valmis kärpima ja säästma, kuid meil on vaja ka majanduskasvu toetavat poliitikat ja tööturupoliitikat, aga see kõike seda on võimalik ainult solidaarselt välja töötada. Thank you very much uh,, next. suur aitäh, järgmisena saab uh, sõna härra mm, Varjan Voskanjan chair uh, of the Committee of the Economy. I can neither pronounce nor read at the moment. kahjuks ei suuda ma hetkel nime välja hääldada ega ka lugeda. Uh, ja aitäh, tegemist on Rumeenia nimega ja seetõttu on see tõesti väga keeruline. Um, me peame arutama kuuest õigusloomelist paketti ja kahest paketti, mis on äh, väga tihedalt seotud äh, fiskaalpaktiga, seda sellepärast, et fiskaalpakti tagajärjed on väga olulised äh, tulevikku silmas pidades. ma pean teid tänama selle arutelu eest, sellepärast et ma pean ütlema, et minu koduriigis ja koduriikides meil ei ole selliseid arutelusid. võib-olla me suudame selle pakti Äh, teatud aspekte selgitada, mida siiamaani ei ole hästi selgitatud, näiteks äh, mida artiklis mõeldakse äh, mm, keskpika perspektiivi all ja mida mõeldakse artiklis seitse all. aga ma tahaksin öelda veel ühte asja, see lepe on väga oluline sellepärast, et see toob välja kaks olulist uut võtmeindikaatorit. Need ei ole praegu väga hästi defineeritud. kõigepealt äh, struktuurne puudujääk, defitsiit. ma olen IMF-i ja äh, ülemkogu poolt väljastatud arve äh, jälginud, need on väga erinevad. minu riigi puhul on erisus või vahe väga suur. kahe tuhande kaheksandast üheksanda aastani oli umbes üks koma viis protsenti erisust SKT-st IMF-i ja komisjoni äh, poolt välja tuldud arvude vahel. see tähendab seda, et äh, metodoloogia ei ole väga selge, kui me räägime ühe koma viie protsendilist struktuursest defitsiidist, äh, siis me peame metodoloogia ühtlustama ja täpsemaks muutma. teiseks, mina leian, et väga kõige olulisem eh, indikaator on potentsiaalne SKT, sest eh, kõik käib selle mm, eh, võtme mm, põhimõtte ümber, ehk siis potentsiaalse SKT ümber. meil ei ole metodoloogiat selle kohta, kuidas hinnata potentsiaalset SKT-st. minu koduriigis näiteks, kui me võtame arvesse kaheprotsendist potentsiaalset SKT-d, siis me seame ohtu äh, riigi võimaluse tulevikus areneda. ma pean teile tunnistama, et äh, meie eesmärk Euroopa Liiduga liitumisel oli vähendada äh, vahet minu koduriigi ja Euroopa Liidu arenenud riikide vahel ja mina ei saa aru, kuidas ma seda saaksin teha olemasolevate sätete abil ja minu küsimus on järgmine. kui me arutame Äh, fiskaallepet, äh, fiskaalpakti, äh, siis kas te sellega seoses olete võtnud arvesse iga riigi mõjustsenaariume, seda, kuidas see fiskaallepe toimima hakkab ja millised on tagajärjed? kas siin on võetud arvesse reaalseid aspekte, mis tagajärjeks võivad olla? suur aitäh, nüüd läheme tagasi Ühendkuningriigi juurde ja ähm, alamkoja esindaja juurde ja härra Cash saab sõna. suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine põhimõtteliselt äh, on minu mure selle kõigega seoses äh, seotud äh, nii-öelda sundimise küsimusega ja see on seotud minu eelnevate märkustega. ma leian, et tegemist on riikide parlamentide jaoks väga tõsiste küsimustega ja minu arvates ei ole see kõik piiratud ainult Ühendkuningriigi parlamendiga. nimelt meie oleme mures maksustamise ja raha kulutamise küsimuste pärast ja tegemist on riiklike parlamentide eelisõigusega. inimesed valivadki oma riigi parlamendi ju üldvalimistel sellesama eesmärgiga, et parlament seda tööd teeks. ma olen vaadanud siin ühte dokumenti, mille Euroopa Parlament on äh, välja andnud ja ma pean ütlema, ja ma ei tea, kas keegi teine on seda ka vaadanud või mitte, ja ma pean ütlema, et me kõneleme või nemad kõnelevad siin äh, Euroopa finantskonverentsist, siin öeldakse, et äh, Äh, pikad, keerulised ja delikaatsed äh, poliitilised läbirääkimised on vajalikud selleks, et Euroopa Liit saaks oma finantsstaatuse, me peaksime väga ettevaatlikult äh, vaatama neid sõnu siin. küsimus näiteks, mis puudutab seda, et riiklikel ministritel nõutakse või neilt oodatakse Euroopa Parlamendi ette tulekut rääkimaks oma kohustustest seoses Euroopa Liiduga ja siin on ka öeldud, et selge on see, et riiklikke ministreid eh, võib eh, panna vastutama ainult eh, riikide parlamentide eest, aga ma arvan, et te saate aru, mida ma mõtlen. minule valmistab muret see, et seaduste vastuvõtmise mehhanismi läbi, mis on põhimõtteliselt ebademokraatlik praegusel kujul, ja ma ei ole maininud veel kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist, äh, et selle süsteemi abil äh, langetatakse otsuseid koordineerimaks maksupoliitikat, äh, mis on valdkond, mis tegelikult kuulub riikide parlamentide ainupädevusse. ja see on siis üks küsimus, mida ma tahtsin esile tõsta. teiseks tahaksin öelda, et see sundus, mida me oleme näinud Kreekaga seoses ähm,, Äh, olgu äh, see riik kui tahes äh, suutmatu olnud oma asjade korraldamisel, siis see sundus ähm, ja see, kuidas ta e-, Euroopa Liitu tuli, ähm, tõstatab väga tõsiseid küsimusi. ma olen inimene, kes armastab Kreekat, aga ma arvan, et need tingimused, mil taustal see kõik aset leidis ja need tingimused, mis äh, turul valitsevad ning võttes arvesse ka neid otsuseid, mida äh, riigid on langetanud, on olnud probleemiks, äh, mille tagajärgede käes me praegu vaevleme. see sundmus ähm, on toonud kaasa olukorra, et lahenduste otsimisel kriisist väljumiseks on väga keeruline ja eh, see on toonud kaasa olukorra, kus tehnokraatlikud ministrid ja valitsused ei ole eh, korralikult valitud ametisse, see on suur probleem. härra Barroso väitis, et ta on ametisse valitud eh, kui ta valitakse sellisel kujul, nagu praegu valimised äh, toimuvad, ka see on minu jaoks probleem. ja nüüd äh, tahaksin lõpetuseks öelda, et äh, need majanduslikud meetodid, mida kasutatakse äh,, ei puuduta tegelikult üldse metodoloogiat, nad puudutavad seda, kuidas protsess tegelikult toimib äh,. mitte keegi ei vaata põhjuseid äh,, mille tõttu kõik valesti läks äh, ja ma kardan, et majanduskasvu probleemi ei lahendata enne dereguleerimist ja enne, kui VKE-dele antakse rohkem õhku hingata ja ma tahaksin omalt poolt lisada veel ainult seda, et äh, kutsudes üles äh, raha järjest rohkem koguma, siis see üleskutse ei äh, asenda pankade kritiseerimist. finantstehingu maks äh, Äh, ja muud ettepanekud ei mõjuta absoluutselt äh, noorte tööpuuduse kohutavat tragöödiat, äh, noorte tööpuuduse määr on ületanud viiekümne protsendi piiri mõnedes riikides, ma kardan, et see kõik toob kaasa paremäärmuslaste, võib-olla ka vasakäärmuslaste tõusu, ma olen kindel selles, et ähm, me arutame homme lepet, mis ei too kaasa meie saavut-, soovitud eesmärke, see toob kaasa ähm, ähm, suurema ebakõla ja ma arvan, et me peame praktiliselt selle küsimusega tegelema ja mõistma, et tegemist on lihtsa probleemiga, probleemiks on demokraatia puudus ja ma äh, kardan, et äh, Äh, mitte keegi äh, siin täna ei räägi tegelikest probleemidest, mis meil on olemasolevate lepingutega seoses, aitäh! suur aitäh, Silvia, ma tean, et äh, sa tahaksid majandusdialoogi küsimuses sõna võtta, aga ma pean veel mõnele kolleegile sõna andma, enne kui sina saad võimaluse sõna võtta. nüüd saab härra Klavakas Leedust sõna, ta on eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees. olete te siin? okei okay, um.... juhul, kui härra on kohal, tundub, et mitte, nii et panen kõrvale ja siis Tšehhi Vabariigi senatist härra Sevtšik, kes on Euroopa asjade komisjoni esimees. suur tänu, proua esimees. ma tahaksin tänada kutse eest tänasele koosolekule ja ma olen veendunud, et me jätkame neid arutelusid äh, ka järgmisel COSAC-i kohtumisel ja ka teistel äh, äh, liikmesriikide parlamentide saadikute kohtumistel Euroopa Parlamendi saadikutega. ma esindan siin nii valitsevat parteid mis on senatis äh, suuruselt teine partei, kuid meil ei ole enamust. Äh, ma tahaksin rääkida paari sõnaga Tšehhi Vabariigist. nagu te teate, Tšehhi ei kirjutanud alla fiskaalkokkuleppele, kuid me oleme välja töötamas seadust, mis läheb samas suunas see puudutab siis eelarvedistsipliini. tegemist on aruteluga, mida on peetud Tšehhis juba aastaid, see algas juba enne Kreeka probleeme, sest kahe tuhandendal aastal oli, kahe tuhandenda aasta paiku oli meil suuri probleeme oma pangandussektoris. paljudel pankadel olid suured võlad ning meil tuli nende probleemidega juba toona tegeleda ja ma arvan, et nii mõnigi teist võiks vaadata, mida me toona ära tegime tegemist oli väga valusa protsessiga ja me ei küsinud ei Euroopa Liidult ega ka rahandus- ja majandusministritelt abi. me saime ise hakkama. ning meil õnnestus äh, isegi aidata teisi riike seda IMF-i rahasüstide kaudu. ma olen elanud äh, palju aastaid äh, plaanimajanduse all ja nagu härra Cash olen ma ka skeptiline, mina ei taha, et äh, Euroopa poolaastast äh, saaks meede, millega dikteeritakse riikidele ette, kuidas oma majandust üles ehitada. sest nii jääksime me ilma ühest Euroopa Liidu eelisest, nimelt äh, konkurents, kellel on kõige paremad võimalikud tingimused. solidaarsusega ei ole võimalik kriisi lahendada kriisi lahenduseks on konkurentsivõime parandamine. meil on vaja rohkem töötavaid inimesi. ja see tähendab, et meil on vaja Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, rohkem töökohti, meil on vaja majanduskasvu, mis põhineb ka äh, teaduslikel edusammudel. see on, kuidas edasi minna, meil tuleb äh, eemaldada tõkked siseturult, see oleks kõige suuremaks edusammuks Euroopa lõimimise teel. ma olen veendunud, et Euroopa Parlamendil on väga hea meel selle mõtte üle, et mõned lisapennid on võimalik teenida finantstehingu maksu kaudu, kuid mina ei näe finantstehingu maksul suurt tulevikku. ma ei ole väga meeldinud, väga äh, õnnelik ka selle heaolumaksu üle. me võime neid asju küll arutada, kuid ma ei usu, et me peaksime edukust maksustama. ootan põnevusega järgnevaid arutelusid selles valdkonnas. suur tänu ja nüüd Iiri senatist Toomas Pöön. Uh, suur tänu minu poolt mõningad mõtted Iiri olukorra ja Iiri kogemuste kohta alates sellest alas-, hetkest, kui me euroala liikmeks saime. euro eelarve olukord on fiskaalkokkuleppega äh, täielikult kooskõlas ja kõik me, me jälgisime kõiki äh, lepinguid äh, kuni kahe tuhande kaheksanda aastani ja kõik kiitsid, kui hästi me majandust oleme juhtinud ja pärast selgus, et me ei suutnud oma majandust tegelikult nagu kord ja kohus juhtida ja ma arvan, et seda me ei tohiks unustada. mitmed äh, siin kolleegid on maininud, et majanduskasvule tuleb hoog sisse puhuda, tööpuuduse vastu tuleb võidelda iseäranis noorte hulgas ja mulle tundub ja ka avalikkusele, et tegemist on tähtsa teemaga. Äh, nagu Rumeenia puhul äh, ka meil äh, on, Iirimaal on äh, ra-, rahvahääletuse võimalus, Euroopa pere paistab tundvat suurt muret äh, selle pärast, kuidas parimal võimalikul moel distsipliini nõuda, aga majanduskasv ja tööpuudus paistavad tähelepanu alt kõrvale jäävat. meil on fiskaalkontroll, aga mitte fiskaalliit, ühesõnaga meil on, meil puuduvad need soodustused, mida tavaliselt äh, sellises liidus saab. meil puudub piisav ühtlustatud reguleerimine endiselt, äh, hoolimata sellest, et meil on kontrollid ja keskpank äh, ja see süvendab veel juba tekkinud äh, probleeme kuid põhimõtteliselt on oluline ka demokraatia, demokraatia edendamine, see peab olema meie juhtmõtteks kõigis meie pingutustes ja praegu paljude menetluste puhul seda ei ole tehtud. praegu kahest elemendist koosnev seadusandlik pakett eelarvekavade kohta oh, tähendab suurt muutust Iirimaale ja tõenäoliselt ka teistele riikidele, Ühendkuningriigile, kui see nende puhul kehtiks vähemalt kindlasti. Iiri eelarvemenetlus on olnud väga demokraatlik oma olemuselt, kogu aasta poliitiline tsü-, tsük-, artikkel äh, lähtub eelarvest, äh, keskendub eelarvele, äh, parlamendis hääletatakse ja eelmisel aastal ettepanekud käibemaksu puhul kohta jõudsid ennem Saksa parlamenti kui Iirimaale ja see mõjutas ka meie hääletust, aga eelarve oli igal juhul äh, üks demokraatliku protsessi tähtis osa Iirimaal ja kui me seda nüüd, äh, selle nüüd osa ära võtame, siis äh, meie rahvas kaotab usu Euroopasse. Bulgaaria majanduspoliitika komisjoni aseesimees, palun уважаеми колеги! Искам да kallid kolleegid, tahaksin öelda, et Bulgaaria parlament andis meie valitsusele mandaadi selleks, et pidada läbirääkimisi ja kirjutada alla stabiilsuspaktile, kuid oli üks tingimus. stabiilsuspakt ei tohi endaga kaasa tuua maksude harmoniseerimist Euroopa Liidus ja samamoodi äh, ei tohiks ka maksupoliitikat harmoniseerida. Bulgaarias juba kahe tuhande kümnendal aastal tehti eelarveseadusesse muudatus. nüüd on meil paika pandud kaheprotsendiline lagi. meie puudujääk on umbes kolmkümmend kolm koma viis protsenti SKT-st isegi enne seda, kui stabiilsuspakti üle aru peeti Bulgaarias, räägiti meie ühiskonnas äh, teatud meetmetest ja me jõudsime nendes aruteludes üksmeelele. maksude harmoniseerimine tooks endaga kaasa konkurentsivõime kadumise ja meil ei oleks võimalik saavutada neid äh, Äh, eesmärke, mis on programmides paika pandud. juba enne kahe tuhande kümnendat aastat oli Bulgaarial korralik eelarvepoliitika, me oleme vähendanud eelarve puudujääki kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal arvame, et eelmärgiks on üks koma kolm protsenti kõik need äh, eelarvereeglid, mis me Bulgaarias vastu võtsime, on äh, Bulgaaria kodanike õlgadel suureks koormaks. üks meie tähtsamatest äh, kaubanduspartneritest, Kreeka, on väga raskes olukorras ja see tähendab seda, et Bulgaaria peab nüüd pingutama selleks, et oma majandust ümber struktureerida ning äh, meil tuleb äh, leida meetmed jooksevkonto äh, puudujäägi vähendamiseks, sest praegusel hetkel oleme me ühe koma kaheksa protsendiga plussis. siis nüüd meetmed, mida tuleks kasutada nende riikide vastu, mis distsipliinist kinni ei pea. kas me ei peaks julgustama neid riike, mis on äh, olnud edukad eelarvedistsipliini osas, kas me ei peaks neid eeskujuks tooma? Te kindlasti teate, et, et ükskõik milliseid eelarvedistsipliini meetmeid äh, vastu võetakse, meil ei ole tegelikult Bulgaarias tõhusat meedet selleks, et majanduskasvu turgutada Bulgaaria tundub olevat üks äh, suurima majanduskasvuga riike, kuid sellest ei piisa, nii et meil on vaja veelgi meetmeid selleks, et majanduskasvu turgutada. ja see oleks väga tähtis, meil on vaja ka rohkem selgust selles osas, et mis saab siis, kui riiklikud parlamendid ei nõustu nende meetmetega, mida komisjon nüüd ette paneb ja kuidas see eelarvemenetlust mõjutab? Nendele küsimustele on meil vaja vastust, suur tänu! suur tänu ja nüüd Euroopa Parlamendis, Silvi, kui oled valmis. mulle tundub, et härra Cash on lahkunud, kuid ähm, keegi võib kindlasti talle edasi öelda sinu märkused. Well, it's a pity that Mr Cash left suur tänu, Sharon, on väga kahju, et härra Cash läks ära, sest see on just täpselt see, mida me tahame vältida, nimelt et inimesed ei räägi üksteisega. mina olin äh, raportöör äh, majandusdialoogi osas. selle dialoogi eesmärk on väga lihtne. majandusteadlased peet-, nimetaks seda riiklike poliitikate väliste mõjude arvestamisega. praegusel hetkel meil ei ole sellist platvormi, kus seda arutada ja ma kasutan jälle sõna arutama. ma ei räägi siin mingist kontrollist ega aruandluskohustusest, ma räägin võimalusest rahandusministritel jaoks tulla siia ja rääkida meile, mida nad oma koduriikides teevad. kas te võiksite härra Cashilt küsida, mida ta kardab, miks tema arvab, et demokraat ja arutelu, riiklikud arutelud peavad jääma siseriigi piiridesse, samal ajal maailmas, kus piire ei ole, millises maailmas tema elab? kui me võtame vastu valesid otsuseid, siis eh, City of London võib kokku kukkuda, kui euroalas tehakse midagi valesti, siis eh, teie võite neid mõjusid tunda nii et see on tegelikult majandusliku dialoogi eesmärgiks, nii et te võite minna koju ja rääkida, et me tahame kontrollida kõike, mida tehakse Ühendkuningriigis või te lihtsalt võite arvestada ka reaalse maailmaga, sõltumatu maailmaga ja me tahame, et äh, need inimesed, kes elavad selles ühes ja samas liidus äh, võiksid rääkida lepingutest, mis on ratifitseeritud ja järgmine kord tahaksin rääkida mõne äh, inimesega, kes on ka kohal, mitte kellegiga, kes lihtsalt kritiseerib ja siis lahkub, aitäh! suur tänu! ja järgmisena Belgia ning äh, rahandus- ja eelarvekomisjoni esimees, palun, härra Görkens, proua Görkens. Je suis vraiment très heureuse que, que nous ayons ce moment de, de discussion. mul on väga hea meel, et on meil võimalik äh, üheskoos mõtteid vahetada. mina olen, kuulun Belgias opositsiooni, aga nagu te, te näete, Belgias oleme me üldiselt Euroopa-meelsed ning toetame äh, ühtlustatud äh, poliitikat, kuid loomulikult tuleb arvesse võtta ka erinevaid majanduslikke sotsiaalseid ja, ja keskkonna äh, dimensioone ja esindan siis äh, sellega seoses tegelikult äh, kõiki meie kolleege, mu kolleege. mis puudutab äh, neid teemasid, mille raportöörid on tõstatanud, siis äh, nende kahe määruse puhul me tahaksime ennekõike, et äh, nendes määrustes austataks liikmesriikide äh, konsulteerimist näiteks palgapoliitika osas äh, no, tööturu osapooltega, et äh, liikmesriigid saaksid ka oma riigi teenuseid äh, oma arvamuse kohaselt korraldada, mitte nii, et nad peavad lähtuma mingitest näitajatest või seire- või korrektsioonimehhanismidest, mida komisjon on kehtestanud ma saan aru, et ajakava tuleb üle vaadata, äh, teataval määral kooskõlastada, parlament peab, äh, liikmesriikide parlamendid, äh, kui nad osalevad liikmesriikide eelarve aruteludes, peaksid saama arvesse võtta komisjonide soovitusi, vastasel korral äh, Äh, ei ole meie pingutustel mingisugust mõtet äh, ja hoolimata sellest, et tegemist on Belgia, Belgia puhul äh, föderaalriigiga, tuleb ajakava teataval määral siiski ühtlustada. mis puudutab eesmärke ja arvesse võtteid, võetavaid andmeid, siis tuleb lähtuda äh, võrdsuse põhimõtetest, tuleb võtta arvesse eelarvega seotud küsimusi, aga ei tohi unustada ka keskkonna, tööpuuduse äh, ja sotsiaalküsimustega äh, seotud näitajaid mul on tunne, et raportites on see pisut kõrvale jäänud, kuid äh, Euroopa Komisjon peaks ka kirjeldama oma metoodikat, mida rakendatakse olukorra hindamise puhul äh, riigipõhises hindamises äh, ning ka suuniste ja korrektsiooniettepanekute puhul siis meie jaoks on veel oluline ka see, et riik, kes ei ole kes hoolimata sellest, et on korrektsioonidest äh, kinni pidanud, neid järginud, on siiski raskustes. et äh, selle riigi juhtumit ka käsitletakse, kui tegemist on äh, riigiga, kes on maksekohustuste kes on saavutanud äh, piirmäära, et nende puhul oleks ette nähtud mingisugused äh, meetmed. oluline on ka see, et meil oleks äh, määratlus selle kohta, mida see, mida need rasked, tõsised raskused tähendavad kas see tähendab millised on kriteeriumid, äh, kuidas seda tõlgendada. ja muidu, äh, kui siin neid ei ole veel täpselt määratletud, siis võiks me mingisugused põhimõtted paika panna. ja ministrite nõukogu peaks samuti saama sekkuda lisaks äh, komisjonile ja komisjoni soovitustele. Äh, tahaksin ka teada, millised on praegu veel manööverdamisvõimalused äh, Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja komisjoni vahelistes äh, läbirääkimistes nende kahe määruse küsimustes. Need kohustused, aluslepingu põhimõtted kui me kõik need arvesse võtame, kas sellel uuel äh, fiskaalkokkuleppel, äh, kas, kas sellel on üldse veel mingisugust mõtet kõikide nende ettepanekute kõrval? Um, suur tänu ja järgmisena Giancarlo Giorgetti, kes on eelarvekomisjoni esimees Itaaliast. Grazie, signor presidente uh,. suur tänu, proua esimees tahaksin kõigepealt teha mõned märkused äh, poole aasta kohta. ka mina arvan, mõeldes Itaalia kogemustele, et tegemist on vajaliku meetmega, kuid äh, meil võib-olla ei ole siiski võimalik äh, selle meetme juures kogu reaalsust arvestada. reaalsus on ju järgmine. nimelt, et ikka ja jälle tulevad uued asjad esile nüansid, millega me polnud eelnevalt vare-, arvestanud ja mis kogu asja pea peale pööravad. näiteks Itaalia puhul oli meil stabiilsus- ja konvergentsiprogramm, mis eelmise aasta alguses paika pandi. aga see programm keerati, selle programmi keerasid äh, praegused olud täiesti pea peale, meil oli vaja uut poliitikat ja mitte sellist poliitikat, kus äh, räägiti karistustest, vaid just turgude reaktsioon oli see, mis sundis meid midagi ära tegema, just finantsturud olid need, äh, mis sundisid meid ümber mõtlema. Äh, ja meie valitsus pidi uued meetmed välja töötama, nii et me ei lähtunud mitte ainult äh, Euroopa Komisjoni analüüsist või teistest Euroopa institutsioonide aruannetest, vaid üha rohkem nägime me, et hinnanguid viisid läbi finantsturud ja reitinguagentuurid, mis ilmtingimata ei pruugi olla Euroopas ja võib-olla peaksime just selle üle järele mõtlema. Itaalia on viimastel aastatel päris palju ära teinud eelarvedistsipliini tagamisel. me jätkame oma püüdlusi, meie suur probleemiks on suured võlad. järgnevatel kuudel tuleb meil läbi viia põhiseaduse reform selleks, et et äh, eelarve uuesti, et selleks, et eelarve tasakaal põhiseadusesse kirja panna. mis puudutab eelarvet, siis äh, tõesti edusamme me oleme teinud, kuid ma tahaksin kuulda teie käest selgitusi selle kohta, et mida te mõtlete, kui te räägite sõltumatust hindamismehhanismist eelarvedistsipliini puhul. kas tegemist on mingi sõltumatu organiga, mis on kuidagi seotud Euroopa Parlamendiga või on see midagi muud? ja tõesti range eelarvepoliitika, selle osas me oleme üksmeelel, et me teame, mida selle all mõeldakse, kuid majanduskasvu puhul on meie ettekujutused erinevad. meie rahvamajandused on väga erinevad ja sellepärast ei ole meil võimalik äh, ähm, kõiki ühtemoodi hinnata. tooksin ühe näite laenude kohta. laenude puhul on teatud laenusüsteemide äh, kohta ühesugused reeglid, teiste riikide puhul on aga reeglid teistsugused just sellepärast, et nende laenusüsteem on teis-, näiteks anglosaksi süsteem on hoopis teistsugune kui Itaalia süsteem. Näiteks anglosaksi puhul on arvestatud ka väga väikeste ühingupankadega. suur tänu ja nüüd Eestist Taavi Rõivas, kes on Euroopa asjade komisjoni esimees. hea juhataja, daamid ja härrad eelmises äh, paneelis oli juttu et äh, soome on üks nendest eurotsooni riikidest kes on hoidnud eelarve tasakaalu stabiilsuse ja kasvu pakti raamides läbi kogu kriisi. lisaks soomele on sama teinud ka minu koduriik eesti aga ka luksemburg ja lisaks muidugi rootsi kes on tõsi küll kroonitsoonis aga sellele vaatamata vägagi eeskujuliku riigirahandusega. ma ei tea kuidas teile aga mulle tundub neli kahekümne seitsmest kuidagi vähe nende nelja riigi kogemus näitab et äh, korras riigirahandus on ka jätkusuutliku majanduspoliitika alus ei ole kindlasti juhus et just need riigid on ka euroopa liidu kiireima majanduskasvuga ja saavad mõelda homsetele võimalustele mitte eilsetele võlgadele. enesedistsipliin ei sõltu riigi rikkusest raha tuleb osata lugeda ka kõigil eriti maksumaksjate raha. ma toon ühe näite euroopa liidus on üks riik mis on eestist umbes suurema skpga per capita aga kus palgad on meie omadest kaks kolm korda suuremad. kas see on jätkusuutlik? muidugi mitte. iga poliitik äh, soovib tõsta õpetajate ja arstide palka ainult riigimehed suudavad ka õigel hetkel öelda et andestust praegu ei ole see jõukohane. olgu öeldud et möödunud neljapäeval otsustasime parlamendi täiskogus seda meist pisut jõukamat aga palju jõukamalt elavat riiki toetada ma loodan südamest et sellest on abi. majanduskasvu aitavad tihti ka asjad eh, mis lühiajaliselt kohe eelarvesse tulu ei too aga keskpikas perspektiivis küll siin pean silmas struktuurseid reforme. millal veel kui mitte võlakriisi ajal on meil võimalus neid reforme läbi viia? meie valijad mõistavad meid paremini siis kui ajad on rasked. lõpetuseks iga riik on erinev ja ühe kogemusi ei saa sada protsenti üle kanda teistele aga ma näen euroopa liidu riike ja nende andmeid võrreldes siiski väga tugevat korrelatsiooni tasakaalus eelarve ja näiteks 2011 aasta majanduskasvu vahel ning ka maksusüsteemi lihtsuse sealhulgas laia maksubaasi ja väheste erandite ja eelarve laekumiste vahel. tean mitut riiki kes on jätkusuutlikke lisatulusid leidnud mitte niivõrd makse tõstes kuivõrd maksuerandeid vähendades ja süsteemi läbipaistvamaks muutes. ma usun et tänane formaat on sobilik ka sedalaadi kogemuste vahetamiseks. aitäh! Uh, uh, suur tänu ja nüüd anname sõna Soomele ja Kimo Sasi, uh, kes on finantskomisjoni esimees Soome Eduskunnast. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud kolleegid riigivõlakriis Euroopas on päris kurb juhtum, kriis tulenes sellest, et mõned prohvetid ütlesid, et finantskriisi olukorras tuleb lihtsalt kulutada, kulutada, kulutada ja paraku tekkis äh, kriis. nii et äh, võltsprohveteid ärge kuulake. Euroopas on kaks probleemi. kõigepealt õiged intressimäärad ei kajastu meie reaalsuses. ja paistab, et praegu me üritame lihtsalt intressimääru kunstlikult alla suruda ja see pole mõistlik. hetkel on see sellest võib-olla abi, aga sellega kaasnevad ohud tulevikus ja komisjoni töö. komisjon tegi ettepaneku e projekti võlakirjade kohta, madalad intressimäärad kõikidele riikidele, see pole realistlik ja see võib olla ka moraalse ohu allikaks, võib tekitada tõsiseid raskusi. E, komisjon paistab mitte mõistvat, milles probleem tegelikult seisneb või kus see peitub. ja siis komisjoni teine ettepanek, ühine Euroopa Krediidiagentuur ja juhatuses oleks komisjon, kes hääletavad reitingute üle, Kreeka üle ja nii edasi ja nii edasi. vaadakem parem reaalsusele silma, ärgem elagem omaenda ulmade maailmas. ja siis kaubandusega seotud raskused ja öö, samuti maksebilanss, mingisuguseid äh, üh-, ühtedelt Euroopa riikidelt kantakse üle raha teistele riikidele ja mingisuguseid häiresüst-, häiresignaale pole. me peame kehtestama süsteemi, et kui maksebilansiga pole asjad nagu kord ja kohus, siis maksed peatatakse. me ei saa lihtsalt äh, tuld kustutada, vaid me peame mõtlema tulevikule. aga see selleks. mis puudutab eelarve kontrolli, seiret äh, riikide üle, kus on tõsised raskused, äh, siis ettepanekud liiguvad õiges suunas, kuid äh, stabiilsus- ja kasvupakt oleks pidanud toimima, aga paraku ei toiminud nii, nagu oleks pidanud seda, seda tegema. nii et midagi tuleb ette võtta praegused meetmed on liiga bürokraatlikud, kuid siiski sammuke õiges suunas. meie eesmärgiks on stabiilsust suurendada euroalal ja ka kogu Euroopas. Soomes on olnud meil väga hea süsteem. meil on oma eelarveraamistik neli aastat ja pärast nelja aastat peab olema riigi majanduses piisav tasakaal ja praegune süsteem toimib, kui me planeerime piisavalt ette, langetame õigeaegselt otsuseid, siis on võimalik majanduse eest nii-öelda hoolt kanda. mis aga komisjoni puutub, siis kõik on väga bürokraatlik ja siis on veel piiratud ressursid nii et komisjon peab määratlema selged prioriteedid oma töös kui me vaatame konkreetseid riike, siis ilma defitsiidita, ilma puudujäägita riigid, väga tore on, kui me vaatame seda riiki ja analüüsime olukorda, kuid siis komisjon ei sekku põhjalikult. ja sealsamas on madala krediidireitinguga riigid, kus on tõsiseid eelarveprobleeme, komisjon peaks nendega põhjalikult tegelema. ja siis äh, riigieelarve ja komisjoni äh, pädevuste konflikti probleem, see vajab lahendamist. oluline on teada, äh, mis on Euroopa kätes ja mis on liikmesriikide kätes. loomulikult eeskirju on terve rida, siin on mainitud juba seda null koma viite, viit protsenti, kuidas seda arvutatakse? loodetavasti ei ole tegemist sellise lõputu looga, kus räägitakse, mis need kriteeriumid päriselt on, kuid äh, minu jaoks on kõige olulisem see, et me üldiselt teame, millises äh, suunas äh, me, me, me liigume ja kõik saavad aru, et midagi tuleb ette võtta, kui ei peeta eeskirjadest kinni. kui riik omaenda probleemide eest hoolt kannab, siis lastakse riigil rahulikult olla, aga loomulikult komisjoni äh, nõuanded on loomulikult äh, teretulnud, hoolimata sellest, äh, mida ma komisjoni kohta oma sõnavõtu alguses ütlesin. Uh, from... ja vabandust, meie kell ei töötanud selle sõnavõtu ajal, järgmisena saab sõna Sloveenia parlamendi esindaja. suur tänu! mul on väga suur au siin äh, majanduspoliitika ja äh, fiskaalpoliitika üle mõtteid vahetada teiste Euroopa parlamentide esindajatega. Sloveenia kohta ka mõned sõnad. Sloveenia on juba pikka aega olnud üks nendest liikmesriikidest, kus äh, majanduspoliitika on olnud edukas, meie riigieelarve on olnud heas seisus, riigi võlg väike aga viimaste aastate jooksul on tulnud välja, et kriis on võib-olla Sloveeniat tabanud isegi tugevamini kui teisi liikmesriiki. riigi võlg kahekordistus, hoolimata sellest, et Maastrichti kriteeriumitest peame endiselt kinni. ja samuti on riigieelarve puudujääk suurenenud. meie uus valitsus on koostanud programmi, mille eesmärgiks on riigieelarve konsolideerimine kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. eelarve äh, muudatustega äh, saavutame me äh, maksimaalselt kolmeprotsendilise riigieelarve puudujäägi. loomulikult see nõuab tõsiseid kärpeid ning äh, me võtame ka äh, samal ajal kompenseerivaid meetmeid meie konkurentsivõime parandamiseks, äh, meie tõsised tööjõumaksud vähenevad ja mainiksin ka meie pangandussüsteemi. me kavatseme keskenduda sellele, kuidas aida-, pank tulevikku mõjutada, andma laene väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. oluline on see nõndanimetatud kuldne fiskaalreegel, mille kavatseme oma põhiseadusesse sisse viia. aga sellega seoses tekivad mõningad küsimused, kuidas seda täpselt põhiseaduslikus tekstis teha, Saksamaa on seda teinud, Šveits samuti, ühend-, Ameerika Ühendriigides on samuti seda kuldset reeglit sätestatud, kuid nende definitsioonid on mõnevõrra erinevad. peamiselt defitsiidi määrade osas Šveitsi ja Saksa määratlused on küll üsna sarnased üksteisele kuid äh, ma arvan, et äh, varem või hiljem äh, tuleb meil Euroopa liikmesriikide jaoks kehtestada ühtlasem määratlus. ja veel üks küsimus, mille puhul ma tahaksin kuulata, kuulda ära ka teie seisukohad. rahaliit Äh, ei ole mitte ainus liit, äh, me räägime siin ka fiskaalliidust, äh, millesse ma suhtun skeptilisemalt, kuid ma arvan, et selline fiskaalliit vajab määratlemist täpsemalt, seda on Euroopa Liidus juba korduvalt üritletud. ettevõtte maksu ühtlustamine, käibemaksusüsteemide ühtlustamine Need on kindlasti teemad, millega seisavad silmitsi nii Sloveenia kui teised liikmesriigid. suur aitäh, ette oli nähtud äh, see, et mina ka äh, arutelu lühidalt kokku võtan, aga kuna meil on olnud väga palju küsimusi raportööridele suunatud, siis minu ettepanek ongi anda neile sõna, et nad saaksid äh, lühidalt vastata nendele küsimustele, mis on nende raporti kontekstides väga olulised ning peale seda ma püüan siis vastata nii-öelda üldisematele küsimustele. Elisa, Prantsuse kolleeg, esitas arutelu alguses sulle küsimuse, et suur aitäh, ma kõnelen inglise keeles, tähtsat aega kokku hoida. ma püüan eh, keskenduda kahele-kolmele küsimusele, mis olid väga konkreetsed küsimused eh, mulle eh, ja olid seotud minu raportiga. siin mainiti reaalse konvergentsi probleemi ning seda, kuidas luua tingimusi selleks, et tulla toime struktuurse defitsiidiga, ma leian, et tegemist on reaalse probleemiga, väga olulise küsimusega, see puudutab metoodikat ja ma arvan, et me peame tõsist tööd tegema selleks, et tulla välja ähm, ühise seisukohaga selles küsimuses. Äh, makromajandusliku tasakaalu nihked Äh, ja sellega seotud dimensioon on äh, uus dimensioon, mis kuues äh, paketiga on sisse toodud ja me püüame mõista seda, kui suurel määral äh, Äh, siseturg äh, ise loob erinevaid tingimusi Eurotsoonis ja Euroopas. ma arvan, et äh, seda tuleb vaadelda ja me peame püüdma mõista seda, miks näiteks Holland, Saksamaa, Luksemburg ja Rootsi on riigid, kus on suur ülejääk, mida keegi juba mainis, ja samal ajal kahekümnel riigil on pidevad puudujäägid ja mõnedel nendest riikidest on väga suured puudujäägid. me peame otsima põhjuseid, mis on sellised need lahknevused eh, põhjustanud eh, ühisturu toimimises. ma arvan, et eh, maksuküsimustega seotud probleeme ei saa ka kõrvale jätta, samamoodi riiklik teiste riikide või naabrite riiklikesse poliitikasse sekkumise küsimus on samamoodi oluline. ja sellepärast me püüamegi siin oma kalendris või avakavas tagada selle, et majanduskasvu analüüsi avalikustamine ning tasakaaluniheste raport eh, toimuks enne, kui toimub komisjoni ja nõukogu poolne eh, sõnavõtt või eh, käsitlus nendel teemadel ja hiljem siis me peame tagada selle, et liikmesriigid saavad piisavalt aega. meie ettepanek on viieteistkümnes oktoober panna Äh, tuua ettepoole kolmeteistkümnendale äh, septembrile, see puudutab siis äh, eelarveprojektidega välja tulemist, eelarve, eelnõudega välja tulemist, siis on piisavalt aega aruteludeks ning kolmekümnendaks novembriks peab komisjon võtma vastu eelarveplaanide osas arvamuse piiramaks äh, automaatset äh, komisjonipoolset kriitikat äh, selleks, et otseselt ei sekkutaks demokraatlikesse protsessidesse igas liikmesriigis. ma võin üksikasjalikult teiega ka ettepanekuid arutada, kui on soovi. minu viimane ettepanek puudutab stabiilsusvõlakirju ja võla lunastusfondi parlament on selles seisukohas äh, väga selgelt oma seisukoha välja öelnud äh, ja ähm, parlament on äh, fiskaalkokkuleppe osas olnud ainult mm, kõrvaltvaataja rollis, ta ei ole olnud sinna sisuliselt kaasatud ja ähm, ähm, parlament on palunud komisjonil edasi liikuda koordineerimisega, eh, mis puudutab ajakavasid ja muud sarnaseid küsimusi, kui me räägime riigivõlgadest ja me oleme palunud komisjonil ka mm, uus lepe eh, jõustada koos eh, rohelise raamatuga stabiilsusvõlakirjade, kirjade osas me tahaksime äh, teada, mis on teostada, mis ei ole teostada, mis on kokkusobiv, mis mitte. ja lühidalt öelduna võib öelda, et äh, äh, kuna mul on aega vähe, siis rohkem ma detailidesse laskuda ei saa nende küsimuste puhul, mis minule kui raportöörile suunati, aga ma olen eraviisiliselt valmis ehm, muul ajal neid kõiki küsimusi arutama kõikide kolleegidega, kes tahavad teada rohkem nende ettepanekute kohta, mis raportis eh, sisalduvad eh, proua Jürgensile eh, veel ütlen lõpetuseks, et mõned kommentaarid, mis tehti, Ähm, oli seotud äh, jätkusuutliku ja sotsiaalküsimustega äh, ja mm, seal tege-, nendega tegeletakse makromajanduslike tasakaalu nihete raportis. Äh, me tahame Euroopa Liidu arengule anda sellise kaherattalise või kahesuunalise lähenemise. suur aitäh, põhimõtteliselt on meil aeg otsa saanud ja Jean-Paul, sul on nüüd sõna, aga palun teile ka lühidalt Merci. Euh, d'abord d'une façon générale. suur tänu, kõigepealt üldisemalt. väga paljud on siin rääkinud äh, sellest, kuidas nende arvates äh, asjad peaksid arenema võttes arvesse äh, kas ennast või üksteist, Euroopa Parlament ei peaks loomulikult liikmesriikide päde, parlamentide pädevusalale tungima, meie tahaksime kanda hoolt selle eest, et Euroopa äh, tasandil langetatud otsuste üle teostataks demokraatlikku kontrolli, see on meie eesmärk, mitte tungida liikmesriikide pädevuste kallale. Belgia esindaja esitas äh, väga täpse küsimuse minu raporti kohta, vastan talle. ma ei äh, jaga päris äh, teie arvamust, et liikmesriigid, kes on Äh, jälginud äh, korrektsioon, pidanud korrektsioonidest kinni, äh, et nemad ei peaks, ei vastuta millegi eest. sellises olukorras ei ole meil tegelikult praegu veel lahendust. siis kaitsemeetmed. Ameerika Ühendriikides on see siis peatükk üksteist, mida see tähendab praktiliselt siis äh, äh, maksete peatamine äh, tähtajaliselt, siis intressimäärade külmutamine ja samal ajal algatakse loomulikult läbirääkimised, Kreeka kogemus on teile selge, võla mehhanismid äh, on muutnud praegused läbirääkimised Kreeka puhul keeruliseks, aga teil on aimu sellest, mida see kujutab ette. mida aga tähendab siis tõsised raskused? jah, seda tuleks täpsemalt määratleda, aga seda pole väga lihtne teha. seetõttu mina olen komisjoni äh, puh-, komisjoni kõrvale katsunud sisse tuua nõukogu, et see määratlus oleks täpsem ja meil on kaks poliitilist tähtsat küsimust veel, manööverdamisruum, milline meil praegu on, ma arvan, et meil seda veel on, ma ei tea, milline see täpselt on, aga aga kriis jätkub ja kriisi tingimustes parlamendi ja nõukogu vahelised läbirääkimised on keerulisemad, nõukogus paraku ei ole tugevaid ühisseisukohti, lahti äh, ja eesistuja üritab osapooli omavahel lepitada, aga parlament äh, sageli, äh, mitte alati jah, on üksmeelsel seisukohal ja mis puudutab lepinguid Äh, jah, äh, lepingus olev, olevat oleks võimalik väga hästi olemasolevasse õigustikku äh, integreerida, komisjon on meiega nõus, see muudaks olukorra meie kõigi jaoks palju lihtsamaks. aitäh! Right, I know you really don't want to hear from me. suur tänu! ma tean, et te ei taha veel minu seisukohti kuulda, annan sõna äh, härra Gränile, kes soovib mõningate äh, maksuküsimuste kohta sõna võtta. tahtsin vaid kommenteerida või täpsemalt öeldes vastata mõnele küsimusele, kõigepealt mis puudutab äh, neid keskpikki eel, ähm, eelarveraamistikke ja stabiilsusprogramme, mis on nende kahe seos, ma arvan, et see keskpikk eelarve kajastab stabiilsusprogrammi, stabiilsusprogramm tuleb paika panna siis, kui riigil on vaja täiendavaid meetmeid ja keskpikk eelarve raamistik on midagi sellist, mida võtab vastu näiteks Austria parlament igal kevadel, see on selline keskpikk prognoos, keskpikk eelarve, arutletakse stabiilsusprogrammi üle oma koduriigis ja eelarve äh, raamistik keskpikas perspektiivis peab stabiilsusprogrammi meetmeid loomulikult kajastama. Austria küsimuse kohta ütleksin nii palju, et äh, meil, äh, meie majandus äh, kahanes kolm koma kaheksa protsenti kahe tuhande üheksandal aastal, pärast seda oleme me siiski kasvanud neli protsenti, see oli meie iga-aastane jooksevkonto puudujääk, nüüd on see juba kolm protsenti, nii et Maastrichti lepingu see kriteerium on meil nüüd täidetud, meie stabiilsusprogramm mõjutab umbes null koma viis protsenti SKP-st äh, meie äh, majandust äh, negatiivselt. kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani on meil stabiilsuse programm paika pandud. Saksa majandusinstituut kajastas kuut, umbes kuutekümmend struktuuriprobleemi ja kuuekümne kolmas oli kahe silma vahele jäänud äh, ja erinevused olid umbes kaks protsenti SKP-st. mis asi see struktuuriline puudujääk on, siis äh, see ei ole tõesti päris selge ja praegusel hetkel ma ei võtaks seda äh, väga tõsiselt, ükskõik mida keegi teie struktuurilise defitsiidi kohta ütleb, üks protsent siin, siia-sinna, jah. mis puudutab finantstehingu maksu, kui te lähete ostma piima, siis maksate minu koduriigis kümme protsenti käibemaksu, kui te lähete ostate jope, sellepärast et väljas on külm, maksate kakskümmend protsenti, kuid kui ostate tõesti midagi äärmiselt olulist, nagu näiteks aktsia, Äh, siis maksate null protsenti ja mitte keegi ei ole suutnud mulle põhjendada, mis on tegelikult nii halba nende selle piima ja mantlite või jopede juures äh, ja mis on nii hea nende aktsiate juures või äh, kui et miks peab ühe pealt maksma käibemaksu, aga teise pealt mitte, võib-olla on tegemist lihtsalt maksudest kõrvalehoidmisega, väga paljud inimesed ütlevad, et väga tore on, kui meil on kõigil erinevad maksud ja äh, meil on äh, maksualane konkurents, aga kelle jaoks need madalad maksud kasulikud on võib? võib-olla ühe protsendi jaoks äh, kümme protsenti ettevõtetest võib-olla suudavad äh, liikmesriigi maksudest kõrvale hoida ja üks protsenti inimestest, kes on piisavalt rikkad selleks, et riigi maksudest kõrvale hiilida. kas me tahame tõesti midagi nende ülirikaste heaks teha või tahame selgelt välja öelda, et ka nemad peavad oma õiglase osa maksma? suur tänu! ja, ja nüüd on mul kolm minutit ülejäänud kahesaja küsimusele vastamiseks räägin mõnedest äh, teemadest, mis tõusetusid, äh, mitmed inimesed mainisid äh, ühisturu lõpuleviimist, majanduskasvu ja konkurentsivõimet ja ma arvan, et oluline on esile tõsta see, et on kahekümne meetmeline, meetmete pakett, mis on siia parlamenti tulnud, üks on seotud Sotsiaalinvesteerimisfondiga, on veel meetmeid, mis tegelevad siseturu lõpuleviimisega, neid on kaheksateist tükki ja nendega tegeletakse kiirmenetluse raames, ma tahaksin inimestele meelde tuletada ka seda, et äh, mainitakse äh, konkurentsivõimet äh, ja siseturu lõpuleviimist Euro pluss paktis ja fiskaalleppes ja kuulsas õiguses paktis. projekti võlakirjad on kavandatud ja ähm, küsimus on selles, kui palju äh, on vabu vahendeid. Äh, selle jaoks me peame selle küsimusega kindlasti kiiresti tegutsema. ma arvan, et see koda siin peab äh, osa vastutust enda kanda võtma finantstehingu maksu küsimuses, et tegemist ei oleks, tegemist ei oleks millegi muuga kui finantstehingu maksuga Äh, valitsused püüavad raha leida äh, ja äh, võib-olla aja jooksul see mõte küpseb milles, millekski, mis kaasab ka finantstegevuse aspekti, aga me peame ootama ja vaatama, kuidas sellega läheb. keegi ütles, et meil ei ole praegusel hetkel piisavalt finantsteenuste alast regulatsiooni, mina tegelen kahekümne üheksa meetodiga ja mulle tundub, et eh, seda on piisavalt. on palju probleemseid küsimusi, näiteks see, kuidas koordineerida eh, makromajanduslikku järelevalvet, see kuulub eh, kapitalinõuete direktiivi alla ja see peaks hoolitsema selliste küsimuste eest nagu Iiri probleem, see peaks äh, süsteemis äh, näitama ära äh, nõrgad kohad ja probleemid ja ühtne reeglistik aitaks meid suuresti edasi ja majandusdialoog, ma tahaksin sellega seoses öelda, et Ungari ja Belgia on äh, olnud nõus komisjoni ette tulema, ma olen öelnud, et nad on nõus tulema, sellepärast et me oleme neid kutsunud ja nende, nendel on võimalus äh, valida, kas nad tulevad või mitte, aga see on võimalus äh, neil tulla ja selgitada oma seisukohti, kas nad on nõus komisjoni seisukohaga või mitte, ja nad saavad ka selgitada seda, mida nad teevad olukorra parandamiseks ja muutmiseks olu-, oluline on ka äh, ühiskonna toetus, äh, see on oluline üle-euroopaliselt, sellepärast et me oleme kõik äh, selles supis koos sees, me kõik maksame selle eest ja seetõttu on ääretult oluline, et Euroopa Liidu kogukond riiki kollektiivselt toetaks ja lõpetuseks tahaksin ma omalt poolt öelda seda, mida Soome kolleeg juba intressimäärade kohta ütles. nimelt ma mõistan väga hästi, milline on moraalse ohu argument, aga ma arvan, et need Äh, äh, kellel on äh, ranged meetmed, leiavad, et nad maksavad väga ranget hinda või kõrget hinda eelnevate pattude eest ja mõtet ei ole karistuslike intresside koheldamiseks, kui majanduskasvu ei järge Ähm, kui vaadata Kreekat, siis me oleme pannud paika piiri ja kas selle piiri saavutamiseni läheb veel kaheksa aastat äh, aega. Äh, jätkusuutlikud intressid on väga oluline asi, mida tagada, mis puudutab eurovõlakirju, siis äh, tuleb tagada distsipliin, tuleb tagada ähm, erinevad aspektid sellega seoses, me peame tegelema moraalse ohu küsimusega ja distsipliini küsimusega, need on väga erinevad küsimused, mis meie ees praegusel hetkel on ning raportid nende teemade osas on praegu ettevalmistamisel. üks väga hea asi, mis arutelu käigus ilmnes, on see, et meil on vaja rohkemat Euroopat, aga me peame tagama selle, et see rohkem Euroopat jõuaks meile õigel ajal ja õigeaegsus on väga oluline ka paljude meetmete rakendamise küsimuses küsimuses, see on kõik, mida ma omalt poolt öelda tahan, ma tahaksin teile meenutatutele vaid veel seda, et äh, mõne minuti pärast ehk siis kell seitse toimub äh, parlamendisaadikute restoranis äh, õhtusöök, kus peab avakõne Martin Schulz, meie president, ning homme hommikul kell üheksa toimub meil siin saalis arutelu ähm, selles küsimuses, kuidas edasi liikuda ähm, selle mm, uue äh, rahvusvahelise leppe küsimuses. suur aitäh teile ja suur aitäh ka tõlkidele, kes jäid siia kauemaks kui ette nähtud. If, if you want to hang around and be shown where the members' dining room is, then uh, we'll come and do that. kui keegi soovib, et äh, talle näidataks, kus asub äh, see restoran, kus õhtusöök toimub, siis palun andke sellest märku.